Das Protokoll der gestrigen eilse istungi protokoll on teile laiali jaotatud, kas teil on selle kohta kommentaare? ei ole, siis on protokoll kinnitatud